La sessione è ripresa. istung on taas avatud, tere päevast kõigile, palun kõigil oma kohtadele asuda. meil on ees ootamas pikk hääletuspäev ka täna. üritagem siis oma tööd teha võimalikult sujuvalt. tervitan härra president, lahkuvat president Schultzi tänan teda tehtud töö eest. soovin talle eh, edu poliitilises karjääris Saksamaal, nagu ütlesin talle seda ka eile. L'ordine del giorno reca l'elezione dei vice päevakorras on nüüd parlamendi asepresidentide valimine olen saanud